lõpuks. ja nüüd, kallid kolleegid, edasi juba päevakorra juurde. tulemas on nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu uue tegevuskava kohta Afganistanis ja Pakistanis ja härra minist-, proua minister, vabandust, teil on sõna ähm,. Fru talman Äh, proua äh, juhataja, proua Ashton, lugupeetud parlamendiliikmed. Need probleemid, mis äh, seisavad Afganistani ja Pakistani ees, muidugi puudutavad kogu maailma. sõjaolukord, narkootikumid, mis sealt toodu, toodetakse, jõuavad ka Euroopa tänavatele. meie kaasatus on ennekõike seetõttu vajalikud, et Afganistanis ja Pakistanis lõpeks terrorismitegevus ja kuritegevus. aga me aitame kaasa ka parema riigi loomisele nendele inimestele, kes elavad Afganistanis ja Pakistanis. palju tähelepanu pööratakse Afganistanile, paljudel liikmesriikidel on nii kaitsevägi kui ka tsiviiljõud selles riigis kuid ka Pakistanis on suured väljakutsed. ja kui e, e, Afganistani konflikt ei lõpe, kui me ei toeta ka papi, Pakistani ja vastupidi. me teeme, peame tegema rohkem ja paremini. E, juunikuus nõukogu kutsus üles, et komisjon paneks kirja täpsed Äh, tegevuskavad ja nüüd ongi meil olemas Euroopa Liidu tegevuskava äh, Pakistanis ja Afganistanis, mis kiideti heaks oktoobrikuus. see on hea töövahend, sest äh, põhistrateegia on juba paigas ja ähm, tegevuskava sätestab selle, kuidas me saaksime oma poliitilised prioriteerid saavutada meil on mitmeid äh, prioriteete ja peame tegutsema nii, et Euroopa Liidu meetmed oleksid võimalikult tõhusad. nii et äh, peame vastama nendele väljakutsetele, mis seisavad Afganistani ja Pakistani ees. samuti saadame sõnuma sellesse regiooni, et me toetame seda piirkonda ja seetõttu on tegevuskava just regionaalse koostöö seisukohalt väga oluline Afganistanis algab nüüd äh, äh, otsustava tähtsusega periood. meie valimisperiood on läbi, see oli puudulik ja loodame, et sellised olukorrad ei kordu, see oleks ka Afganistani rahva huvides ja nüüd tuleb meil toetada seda tööd, mis veel ees seisab ja äh, lähtuda nendest soovitustest, mis tulid Euroopa Liidu vaatlejatelt. loodetavasti on uus valitsus Afganistanis varsti paigas ja siis õnnestub sõlmida ka uusi kokkuleppeid Afganistani ja rahvusvahelise üldsuse vahel. ja president Karzai vastavasisulised lubadused on igati teretulnud, Londoni kohtumine tõenäoliselt on määrava tähtsusega Euroopa äh, Liit äh, loodab, et president Karzai ja tema abilised viivad ellu suure muutuse. nüüd peame pää-, tähelepanu pöörama sellele, et järk-järgult võtab Afganistani riik üle äh, juhtimise iseseisvalt. ja Afganistanis on järgmisel aastal tunduvalt rohkem rahvusvahelisi jõude Äh, USA saadab sinna veel kolmkümmend tuhat meest, lisaks nendele kuuekümne kaheksale tuhandele, kes seal on. teised NATO riigid ja äh, on lubanud vähemalt äh, seitse tuhat meest juurde, lisaks nendele kolmekümne kaheksale tuhandele, kes juba seal on. see mm, sõjaline jõud peab tegutsema vastavalt sellele, kuidas tsiviilühiskond tegutseb ka tsiviilne raamistik eh, peab paigas olema efektiivsed eh, riigiinstitutsioonid, mis ähm, eh, toetavad toimivat õigusriiki, kodanikuühiskond, see on kõik ka väga oluline. keegi ei ähm, aseta küsimuse alla seda, et eh, hea valitsemistava on Afganistanis väga eh, tähe, olulise tähendusega ja Afganistani rahvas peab eh, nägema, et nende oma valitsus parandab nende elamistingimusi, mitte rahvusvaheline üldsus. see ka suurendab usaldust oma juhtide vastu. aga meie peame samuti tegema rohkem ja paremini ja toetama Afganistani arengut ja see on ka meie tegevuskava tuum. kui me suurendame Euroopa Liidu poolseid pingutusi, et kapatsiteeti Afganistanis suurendada riigiasutuste toetamiseks, nii riiklikul kui ka regionaalsel tasemel. samuti on õigusriigi põhimõte väga oluline, siis korruptsioonivastane võitlus ja inimõiguste parandamine lisaks sellele on põllumajandus ja põllumajanduse arendamine Euroopa prioriteedid. see, kuna enamus afgaanidest elab äh, maapiirkondades, on põllumajandus määrava tähtsusega. ja äh, samuti tuleb toetada neid inimesi, kes varem on äh, olnud mässuliste poolel, ka see on meie Äh, päevakorral, et nad saaksid äh, tagasi tsiviilühiskonda. kui nüüd Pakanist, Pakistani juurde minna, siis äh, on ka seal toimunud suuri muutuseid kahe tuhande kaheksanda aasta valimiste tulemusena on demokraatia tugevanud, kuid demokraatia on seal veel nõrk ja haavatav. Sa-, samas on Pakistani talibanid saanud suureks Ähm, ohuks stabiilsusele riige, riigis. peaaegu igal nädalal on enesetapu terroriste, lühikese aja jooksul on sõjutu inimesi surma saanud sellistel rünnakutel. lisaks sellele tuleb toetada ka tsiviilinstitutsioone Pakistanis ja olu-, oluline on äh, jälgida neid soovitusi, mis tulid meie valimiste vaatlejatelt kahe tuhande kaheksandal aastal. demokraatia, valimiste äh, reformid ja riigiinstitutsioonide äh, ülesehitamine. pakistanlased teavad, et kõike seda tuleb äh, teha ja neil on ka valik, millistes valdkondades koostööd teha. strateegiline partnerlus Pakistaniga ähm, on kahe tuhande üheksanda aasta ad hoc kohtumise tulemus, me soovime eh, suurendada partnerlust ja töötame õigusriigi eh, ja või, või terrorismivastase võitlusega. me soovime, et Pakas-, Pakistani eh, juhid näitaks sellist juhtimisvõimet, mis suudaks riiki edasi viia ja äh, ka demokraatlikku institutsioone ja struktuure tuleb eh, tugevdada, see toetab ka riigi majanduse arengut. me tervitame seda, et Pakistan ise oma julgeoleku eest soovib eh, rakendada aga meil oleks ähm, huvi selle vastu, et kõikide vastu, kes terrorismiga tegelevad, suhtutatakse võrdselt ka nende pakistanlaste vastu, kes Afganistanis korraldavad Äh, terrorismiakte. tsiviilisikuid tuleb ka-, kaitsta ja äh, riigi, äh, kodanike õigusi samuti. lugupeetud juhataja ja parlamendi liikmed, me peame endiselt jätkama oma tegevusi nii Afganistanis kui Pakistanis ja juba Äh, praegu on selles regioonis meie tegevus nähtav, aga seda tuleb jätkata. mõnevas riigis tuleb, ähm, on juba edusamme, aga neid tuleb äh, endiselt tugevdama. strateegiad iseenesest või dokumendid iseenesest ei paranda olukorda. nüüd on aeg need tegevuskavad koos meie partneritega Afganistanis ja Pakistanis ka ellu viia. tänan teid! suur tänu! proua minister ja sõna saab nüüd parunes Ashton kõrgema eriesindajana, kõrgema eriesindajana. president, suur tänu, lubage alustada Afganistanist me oleme oma suhetes jõudnud olulisse punkti, meie tulevikus antav toetus peab aitama valitsus vastata, valitsust vastata riigi ja rahva vajadustele, olukord on muidugi volatiilne. nii et me peame tegema nii koostööd äh, koha peal kui ka mõjutama olukorda. rahvusvaheline konverents äh, käivitub järgmisel äh, kuul Londonis ja sellega me hakkamegi tegelema. komisjon on, on kahesaja miljoni euroni tõstnud arenguabi kolmandiku võrra on see tõus, meil on vaja seda selleks, et äh, katta kulusid näiteks äh, tervishoiusektoris, sealhulgas naiste ja tütarlaste kohtlemine peaks paranema ning äh, ka kõik projektid moonikasvatuse väljajuurimiseks nii et kõik need strateegiad peaksid meie poliitikat toestama, kuid see on ainult algus, meil on vaja koherentset Euroopa Liidu äh, poolset sekkumist, mis peab äh, kokku sobima ka rahvusvahelise üldsuse ülejäänud tegutsemisega, sellega tegeleme ÜRO-s. oktoobris vastu võetud äh, tegevuskava annab meile võimaluse just nii ka käituda ja teha koostööd USA-ga läbi NATO julgeolekumissiooni. see saadab, see koostöö väga selge sõnumi kogu piirkonnale, ülejäänud maailmale, selle, et me peame seda Eh, küsimust endale prioriteediks. president Karzai on oma prioriteedid pannud paika, me oleme neid tervitanud, see puudutab korruptsiooni väljajuurimist ja head valitsemistava. reforme on vaja võtmesektorites nagu põllumajandus ja õigusriigiga seonduv, me oleme juba valitsusele andnud abi selleks, et koolitada ametnikke Kabulis. nüüd on koolitusi tulemas ka mujal, eh, selleks et Afganistani rahvas saaks ise võtta üle oma valitsussektori ja saaks äh, rahvale pakkuda siis vajalikke teenuseid. plaan näeb ette ka äh, mässumeelsete nii-öelda integreerimise, nende mässumeelsete integreerimisega valmis tegema koostööd Karzai valitsusega. Euroopa Liidu valitsus, äh, valimisvaatlusmissioon on samuti olnud toet-, avaldavaks Kabulile ja härra Bergmanile ja tema meeskonnale suur tänu hästi tehtud töö eest rasketes oludes. kavatseme selle tööga kindlasti jätkata, tagamaks selle, et äh, kogu valimissüsteem vaadatakse üle, kuna demokraatlik äh, riik sellel baseerub. ning lisaks sellele me ühtlustame oma tegevuse koha peal. meil peavad olema poliitikad, kuid nendel poliitikatel ka rahad taga. Euroopa Liidu e-, esi, eriesindaja ja Euroopa Liidu delegatsiooni juhi ametikoht tuleks panna ühte ähm, ja see aitaks kindlasti meil sellist järjepidevat poliitikat paremini ajada ja see kujuneks ka rolliks Pakistan. meie huvides on muidugi see, et Pakistan oleks vaba demokraatia, kus ei oleks terror võimul ja et ta ei saaks olla ohuks oma naabritele meie praegused kokkulepped äh, rajanevad äh, Euroopa Liidu Pakistani suvel toimunud tippkohtumisele, hõlmab see humanitaarabi, ülesehitusabi, politsei ja kohtusüsteemi toetamine ning demokraatlike institutsioonide ning kodanikuühiskonna toestamine selleks, et inimõiguste olukorda parandada. hõlmab aga kokkuleppeid ka kaubanduse ja sots-, sotsiaalmajanduslike arengute osas toetame ka kahe tuhande kaheksanda aasta vali-, valimisvaatlusmissiooni soovituste elluviimist. tegevuskavale on äh, taga, taha pandud ka äh, viissada miljonit eurot komisjoni poolt, see on kuni aastani kaks tuhat kolmteist, ja sada miljonit eurot äh, taastuva energia laenuna meie investeerimispangast ning lisaks sellele siis meie kaubandussuhted ja poliitilised suhted. tegevuskava näeb ette ka äh, dialoogi intensiivistamist kõikides küsimustes ning peaks tulema jällegi uus tippkohtumine järgmisel aastal Hispaania äh, juhtimise, eesistumise all me kavatseme kasutada ära meie poolt saadud kogemust selleks, et aidata integreerida Pakist-, Pakistani teiste naabritega regioonis, äh, näiteks just nende suhted Indiaga. me peame arvestama praeguste pingetega, kuid kuskilt tuleb pihta hakata ja sellest äh, usaldamatuse kultuurist äh, välja tulema. regionaalne koostöö läbi kaubandusse suunavate investeeringute on olulisemgi kui see, mida meie saame teha Afganistani ja Pakistani tegevuskohad mõlemad on olulised meie edasistes suhetes, need on selle verstapostiks ja aluseks, tegemist on esmakordsete tegevuskavadega, mis äh, puudutavad otseselt äh, äh, tsiviilpõhist kriisi sekkumist, mis seni on olnud sõjaline sekkumine me keskendume üldiselt mitte ainult Pakistanile, vaid ka tervele Lõuna- ja Kagu-Aasiale, kuid meil on äh, vaja inimesi, kes oleksid eksperdid selles piirkonnas. kõik valitsused peaksid rohkem panustama ning äh, doonorid samuti, sealhulgas ka siis Euroopa Liidu liikmesriikides doonorid. Aasia on äärmuslusega äh, silmitsi iga päev, seda kas siis Helmandis, Peshulahoris või kus iganes. läbi meie tegevuse sellest Äh, vähislahti ei saa, kuid see aitab kindlasti parandada olukorda inimõiguste alal ja nii lämmatatakse ilmselt see ebavõrdsus, mis sünnitab terrorismi. tegevuskava on meile võimalus kasutada ära Euroopa Liidust saadud kogemus, aidata teisi ja loodetavasti parlament neid tegevuskavasid toetab. suur tänu, proua asepresident ja nüüd alustavad fraktsioonide nimel kõnelejad, me alustame härra Kasuliidesega Rahvapartei nimel. lugupeetud president, äh, Afganistan ei ole enam ohutu, Talibani ei ole võidetud, sest tõestati, et võitu ei saavutata ainult sõjaliste vahenditega. see ei toonud tulemust. strateegia peab vahetuma ja tuleb tsiviilelanikke kaitsta, ka äh, edendada head haldustava, eriti kohalikul tasandil. Äh, on vajalik ka Afganistani lepitusprotsess mida juhitakse afgaanide poolt ja tuleb juhtida tagasi need inimesed, kes on sattunud valele poolele. Euroopa Liidu tegevuskava tegeleb kõiki nende probleemidega ja ka nende probleemidega, mis ei ole sõjalisest valdkonnast. sellele vaatamata tuleks pöörata senisest rohkem tähelepanu narkoküsimustele, proua minister, te nimetasite seda, ja ka äh, korruptsiooniküsimustele, samuti halbadele haldustavadele. Äh, need äh, mõlemad valdkonnad on omavahel seotud ja edu mõlemas riigis on seotud ka mõlema teemaga. Pakistan ja Afganistani vahel tuleb rakendada diplomaatilise vahendat-, vahendeid ning eh, India ja Pakistani omavahelised eh, suhted on samuti üldise edu seisukohalt vägagi olulised. suur tänu, härra Kassoliidis, aga nüüd annaksin sõna härra Gualtierile eh, sotsiaaldemokraatide nimel, kaks minutit. aitäh, minister kõrged esindajad. läbi selle debat-, läbi selle debati tahaks Euroopa Parlament anda oma osa debati selle Euroopa osa üle, mis on tegelikult ülioluline terve planeedi tuleviku jaoks. sõjaline strateegia, millega on tegelenud president Obama ja ISAF-i riigid, on tähendanud seda, et saadeti sinna uued väed selleks, et ka kaitsta elanikkonda ning tugevdada julgeolekujõugud, jõudude julgeolekut. Neid tugevdada veel. see on hea lähenemine, et püüda keskenduda rohkematele teemadele kui ainult Talibani jõudude allasurumisele. on oluline, et see oleks edukas, et me saaksime turvalise, stabiilse ja eduka Afganistani. rahvusvahelise kogukonna militaarne ähm, tegevus peab käima käsikäes tsiviiltegevustega. peame soodustama majandusarengut, peame tugevdama korralikku haldusjuhtimist seaduste ülemuslikkust ja lepitusprotsessi, nii et sellega saaksime panustada Pakistani stabiliseerumisele. see on see, kus Euroopa Liidu roll oluliseks muutub. aastaid oleme püüdnud selles regioonis aktiivsed olla, kolmsada miljonit Pakistanis ja erinevad missioonid, mida seal on läbi viidud, seal on tehtud väga head tööd, vaatlusmissioonid ning konkreetsete riikide jõupingutused ISAF-i missioonis, aga Euroopa pingutused saavutada stabiilsus selles eh, piirkonnas on palju-palju madalam kui see, need majanduslikud ja inimressursid, mida seal rakendatakse. meil on vaja aga Euroopa juhtivat rolli, peab töötama nii tsiviil- kui militaarpoole peal. ehk tegevusplaan on oluline samm edasi. sotsialistide ja demokraatide äh, fraktsioon pooldab seda, tahaksime näha, et see täielikult rakendatakse. samal ajal küsime endalt, kas eesmärgid, mis tegevusplaanil on, kas neil peavad olema improviseeritud instrumendid, äkki me peaksime vaatama e, eesmärkide laiendamist ja instrumentide kasutamist siin piirkonnas. Euroopa Parlament on valmis toetama Euroopa Liidu tegevusplaani, aitäh! rääkisite palju kauem, kui pidite ja nüüd minut kolmkümmend, härra Arlaki aitäh, suur aitäh. täna oleme siin selleks, et tegeleda Euroopa Liidu tegevusplaaniga Afganistanis ja Pakistanis. väli, selle parlamendi välisasjade komisjonis, komisjon andis mulle võimaluse olla raportöör Afganistani uue strateegia puhul, me vajame uut strateegiat või võib-olla vajame üldse strateegiat tsiviilpoole peal, sest tänase päevani on Euroopa Liidu interventsioon nendes riikides ähm, olnud kahetsusväärselt mitte integreeritud ja tal ei ole olnud äh, soovitud mõju. ma kardan, proua Ashton, ma ei karda, äh, ma ei saa jagada teie esialgseid seisukohti Afganistani suhtes, see on liiga üldine, liiga bürokraatlik, liiga äh, vähese fookusega nagu praegune tegevusplaangi. ja minu arvates praegune parlamendi koosseis peab panustama sellesse, et see strateegia peaks olema tugevam ja rohkem seotud ma annan teile kõik vajalikud informatsioonipidid ja kõigepealt pean ütlema, et osutub väga keeruliseks saada isegi kõige esialgsemaid andmeid selle kohta, kui palju Euroopa Liit on kulutanud Pakistanile kahe tuhandenda, kahe tuhandendate aastate algusest, kui Euroopa Liit Pakistani läks. me teame, et igal aastal kulutatakse üks miljard eurot, see on väga suur summa Afgaani SKT on kuus koma üheksa miljardit eurot. meie eraldised annavad rohkem kui kakskümmend protsenti Afganistani iga-aastasest SKT-st ja, ja loomulikult peaks see andma võimaluse riigi saatust muuta, kui seda korrektselt kasutatakse. teine asi, minu äh, püüe luua uus strateegia Afganistani, Afganistani jaoks peaks põhinema sellel, mis on Euroopa Liidu huvi selles piirkonnas, ma lõpetan, ma olen oma ajaga ära ja osa sellest peaks olema mooniväljade kas-, moonide kasvatamisele mingi alternatiivi leidmine. aitäh! proua Lambert, poolteist minutit rohelistele president, ma arvan, et on teatud asju, mida saab tervitada tegevusplaanis, aga nagu kolleegid juba õigesti maininud on, on terve hulk küsimusi, mis vastust ei saa. kui vaatame seda, näeme seda meie enda probleemist ja mõnikord alahindame igapäevast reaalsust nende inimeste jaoks, kes on nii Afganistanis kui Pakistanis neid palju-paljusid surmi äh,, sihilikke tapmisi, mis on igapäevased nii Afganistanis kui Pakistanis, tüdrukute ründamine, koolide ründamine, politseinike ründamine. Afganistan üt-, afganistanlasi äh, hiljuti kirjeldati kui lihtsalt kahuriliha Talibanile mis, mis see on, mida me tahame saavutada sinna sisse minnes? rahvusvahelise reaktsioonina tervitan seda, kui volinik ütleb, et me anname uue tõuke oma tegevusele, eriti Indias. regionaalne lähenemine on oluline ja ootan huviga, kuidas me teiste piirkondadega tegeleme, kus tõsiseid pingeid on, nagu näiteks Kashmir, nagu Afgaani saadik ütles, see on tõsine probleem kõigele, mida inimesed püüavad siin piirkonnas ära teha me vajame ka seda, et Afganistan äh, saaks aru või, või äh, töötaks koos meiega, millist abi me, me pak-, palume tuhandetele põgenikele. millist abi oleme neid, nendele andnud, kes on piiridele jõudnud? me peame pöörama tähelepanu haridusele, vastama elanikkonna vajadustele, kes, nende elanike huvi äh,, vajadustele, kes nende äh, ümber asu-, asustatute huvide ees seisavad. aitäh, härra Tänak. NATO äh, sõjaline missioon kukkus seal läbi, seal puudus poliitiline tahe, äh, asjaomane sõjaline varustus ja muu ja tegelikult suudab NATO seal äh, olulist edu saavutada. Afganistan on järgmine potentsiaalne katastroof, see on äh, tuumariik, kus on islami äh, usk, korruptsioon ja väga nõrk poliitiline juhtimine, sellest hoolimata me peame neid, neid aitama strateegilistel põhjustel. ISA elemente on kahjus, kahtlustatud ammu selles, et nad toetavad Talibani ja alles praegu saavad nad aru, kui ohtlik on taoline lähenemine Pakistani poolt eh, esindatav oht eh, terroristide varjamisel on samuti oluliseks ohuks kogu piirkonnale. kui Afganistan saab jätkuvalt sõjalist abi Euroopa Liidu riikidelt selleks, et võidelda terroristide püha sõjaga ja Euroopa majandusabi peab andma teile meile kindlad tagatised, et taoline abi ei lähe selleks, et tugevdada Äh, tava, äh, tavasõjaväge India piiril. ja lõpuks Afganistan ja Pakistan on oluliselt äh, vastuolus meie strateegilise strateegilise alliansi partneriga Indiaga, kelle puhul on demokraatia palju kaugemale arenenud. aitäh, härra Tänak ja nüüd härra Maier, kuue. aitäh, president me pole iialgi olnud nõus Bushi strateegiaga Afganistani suhtes, pole iialgi jaganud tema seisukohta. aeg näitab, et meil on olnud õigus, praegusel hetkel Afganistanis on korrup-, korrumpeerunud valitsus, süütud äh, ohvrid ja naiste olukord selles riigis ei ole üldse muutunud. loogiliselt võttes oleksime pidanud muutma strateegiat, meil on väga kahju, et härra Obama on valinud äh, lahenduseks saata veel kolmkümmend tuhat sõdurit Afganistani, mina ei usu, et Euroopa Liit peaks tema eeskuju järgima. sest siin on teatud risk, et loome uue Vietnami kahekümne esimesel sajandil Afganistanis. see ei ole lahendus, me peame suurendama oma koostööd, rakendama koostööd ning suurendama diplomaatilisi jõupingutusi. ja siin Äh, rahvusvahelises konfliktis, nagu seda on, peame pigem toetama inimõigusi ja leidma sisemisi lahendusi Afganistani, Afganistani jaoks. aitäh ja härra Sinclair, palun. esimees paar nädalat tagasi õnnestus kohtuda Suurbritanniasse tagasi tulnud vägede eh, liikmeid Afganistanist ja kuulsin ikka ja jälle, et need, nad on halvasti varastat-, äh, varustatud. Suurbritannia maksab nelikümmend viis miljonit iga päev sellele korruptsiooni, korrumpeerunud institutsioonile. osa sellest rahast võiks minna äh, vägede varustamiseks neid, äh, kes, nendele, kes tegelikult õpetavad välja Afganistani politseid Te ütlete, et see on oluline piirkond maailmas ja teil on täiesti õigus. meil on vaja siin jõuda mingisugusele progressile. minu probleemiks on see, et kogemuste puudumine, eh, mis eh, meie Äh, meie välisesindajal on, meil on vaja kedagi, kes on äh, suurema kogemusega ähm,. Cathy Ashtonil ei ole väliskogemust, tal on, tal ei ole äh, välispoliitilist kogemust, sõjaväelist kogemust, ta ei ole isegi reisibüroos äh, töötanud. et äh, selle töö jaoks tal ei ole lihtsalt piisavat kogemust. suur aitäh, proua Sinclair ja nüüd, ja nüüd kaheks minutiks härra Brons. suur tänu, proua president. esmapilgul nõukogu lõppjäreldused Afganistani osas äh, on teretulnud kontrasts Ameerika Ühendriikide Ühendkuningriigi sõjameelse lähenemisega. detailselt lugemas, äh, siis see on detailsuse ja enesega rahulolu segu. Nad on väga naiivsed, viib äh, äh näidates äh, valget demokraatia roosi Afgaani äh, kogukondade ees, täiesti võimatu on see, et seal selline ühiskond välja kujuneks nagu meil. korruptsioon, sellest räägitakse, aga ei mõisteta seda, et bürokraatlik mudel, kus äh, igasuguste otsuste üle toimub mõistlik kontroll, ei leia seal ilmselt mitte kunagi austamist. see ei ole sellepärast, et Afganistani rahvas oleks ebaaus, vaid sellepärast, et oma hõimu ja oma perekonna eest hoolitsemine on nende jaoks kõige tähtsam. räägitakse siis ka moonipõldude hävitamisest äh, ja et Afganistani äh, äh, valitsuse jõud ei ole seda suutnud teha. Taliban omal ajal üheksakümne protsendiga muuseas vähendas moonipõldude hulka, nüüd kus on nii-öelda demokraatlik valitsus jälle paigas, on moonipõldude osakaal suurenenud ja tsiteerin, äh, ebakindlust ei saa lahendada ainult läbi sõjaliste meetmete, tsitaadi lõpp, see tähendab seda, et sõjalisel sekkumisel on oma roll mängida, minu meelest ei ole see sugugi nii. meil on Afganistani vastu peetud äh, üheksateistkümnendal ja kaheksateistkümnendal sajandil juba kolm läbikukkunud sõda, oleks viimane aeg saada sellest teatav valmistav õppetund. Taliban ähm, äh, rõhub äh, naisi ja tapab äh, Briti sõdureid, tegemist on ebameeldiva organisatsiooniga, kuid Briti ja liitlasvägede sõdurid ehk jääksid ellu, kui me sealt oma väed välja tooksime, see on mõrvarlik, mõttetu sõda, mida ei olegi võimalik võita, suur tänu. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Salafranca. suur tänu proua president, rahvusvaheline üldsus, mitte ainult Ameerika Ühendriigid, on sattunud Afganistanis tõsises, tõsise probleemi ette. Obamal läks kolm kuud enne seda, kui ta otsustas välja äh, arendada globaalse strateegia, et kuidas äh, kindral McChrystali aruandele reageerida ja see on viinud siis ähm, sõjaliste jõudude täiendamiseni lühiajalises mõttes ning on pandud paika ka vägede väljaviimise tähtaeg aasta kaks tuhat üksteist ning Afganistani julgeolekujõud peaksid siis üle võtma olukorra haldamise. nüüd aga proua Ashton on suureks väljakutseks see, et välja selgitada, milline peaks olema Euroopa Liidu reaktsioon sellele, seda tuleb teha Londoni konverentsil. Te oma sõnavõtus äh, ütlesite kahte väga olulist asja, kõigepealt äh, meie reaktsioon peab olema koordineeritud teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega ja meie näeme siin pea äh, asjalikult siis ÜRO-d meie partnerina, kuid märgiksin veel nii palju, aastal kaks tuhat viis olin ma Euroopa Parlamendi äh, missiooni juht äh, Afganistanis. Äh, kindral Garcianoga rääkisin tollal, tema on just erru läinud Liibanoni missioonist ning tema sõnad olid, et tegemist on liiga mitmerahvuslik rahvuslise äh, sõjaväega, kellel ei olegi võimalust äh, Talibani vastu võidelda. tegemist on sõjaga, proua Ashton, ja sõda ei ole võimalik äh, võita, kui meie poolt ei ole ka Afganistani tsiviilelanikkond. ja mulle tundub, et Euroopa Liidu üks peamisi eesmärke olekski keskenduda jõupingutustele ühistele jõupingutustele. miljard eurot võiks ju kulutada selleks, et tsiviilelanikkonnad meie poole üle tuleksid suur tänu, härra Salafranca, härra Howitt, üks minut, proua president, Afganistani osas tuleb meenutada kahekümne almast äh, kolmeaastast sõdurit, kes minu valimispiirkonnast hiljuti Helmandi provintsis äh, kahekümne 20 seitsmendal detsembril Briti äh, sõjaväe raames, sõjaväe hulgast hukka said, oli sajas, saja, ähm, Äh, tema äh, oli sajas äh, sõdur, kes hukkus Afganistanis sellel aastal Briti vägede seast. meil on oma kohustus tagada see, et me anname endast kõik selleks, et toetada rahu ja, ja õitsengut Afganistanis, kui me tahame tõsiselt võtta Lissaboniga tulevaid muudatusi ja tahame välja kujundada korraliku Euroopa Liidu poliitika, siis ei ole paremat kohta selleks kui äh, Afganistani liivadel. kõigepealt tuleb ühtlustada liikmesriikide tegevus ja koondada jõud selle uue strateegia taga, taha. ma tahaksin parunes Ashtoni ettepanekut toetada täna selleks, et lõpuks ometi koondataks äh, nii delegatsiooni juhi kui ka eriesindaja ametikohad üheks, see on lakmustestiks nii Lissaboni lepingule, vaid ka värstapostiks meie tulevasele tegevusele Afganistanis ja lõpetuseks liikmesriigid peavad tagama selle, et Europol saaks kolmsada ohvitseri juurde, mida neile on lubatud, see on vajalik selleks, et tagada Afganistani oma korravalvejõudude tõhusus. suur tänu. suur tänu, härra Howitt. ja nüüd äh, saab sõna härra Göörens. suur aitäh, proua president. Äh, ma äh, tahaksin öelda, et ma ei ole proua Sinkleri ja proua Ashtoni märkustega sugugi nõus. Ehm, Afganistanis üks laps neljast ei ela viieaastaseks ehk tervishoiuteenus puudub, julgeolekut ei ole, demokraatiat pole, ehm, piir Pakistaniga on läbitav, mis tähendab sellega, et Talibani võitlejad võivad vabalt ringi liikuda. Need on need tegelikkuse dimensioonid ja minu arvates on meil võimatu saavutada oma e-, eesmärke lihtsalt sõjaliste vahenditega. ja see tähendab, et ähm, NATO vastutab äh, sõjalise dimensiooni eest, aga ka tema suutlikkus on piiratud. Euroopa Liidu humanitaartegevus ko, koostöö arenguinstrumendid Liit ei ähm, eh, taga üksinda mingisugust edu ja ilma nendeta on NATO tegevus ka määratud läbikukkumisele. me muidugi loodame, et Afganistani elanikel oleks parem tulevik. Afganistani vastus meie ähm, tegevusele on aga üsna halvasti korraldatud haldusüksused ja valitsemine. kui me, meie eesmärgiks oleks äh, leida kriitiline mass kodanikke, kes toetaks äh, riigi ümber ehi-, üle, ülesehitamist. suur aitäh, aitäh, härra Göörens ja nüüd äh, proua Kill Nielsen. jah, ma tänan me tõepoolest peaksime sellest Afganistani lõksust välja pääsema, kuhu George Bush meid sisse on juhatanud. küsimus ei ole mitte millal, vaid kuidas lahkuda Afganistanist, kui rahvusvaheline üldsus meid ei toeta, siis me ka kaotame Afganistani inimeste usalduse ja nad toetavad Talibani. humanitaarabi peab äh, lõppema, sest see ei aita otseselt. me peame pigem tsiviilvalitsust toetama. miks see nii on? Äh, et me seal oleme ameeriklased otsustasid, et seda äh, riiki toetada ja aidata nad oma tule, tumedast minevikust välja aga afgaanide seisukoha pealt vaatame, milliseid teenuseid neile on vaja pakkuda, et kohalikud omavalitsused toimiks, et oleks hea haldustava ja et rahvusriik oleks jätkusuutlik. me ei peaks toetama härra Adibas Bababit, kes on äh, äh, regiooni maavanem ja äh, kahe tuhande esimesel aastal me külastasime seda regiooni, tema ähm, juhib seal tegevust. nüüd härra Van Orden, kui vaadata äh, olukorda tervikuna Afganistanis, siis minu arvates saaks Euroopa Liit koostada kasulikku tegevuskava, kuid seda peab vaatama rahvusvaheliselt laiemalt tasandilt äh, ja vaatlema ka, millistesse erilistesse tegevustesse saaks Euroopa Liit oma lisandväärtuse lisada. dokumendis, mis on üle tosina lehekülje pikk, ehm, viidatakse ainult paaril korral USA-le ja veel mõnel korral NATO-le, aga eh, see on määrava tähtsusega, sest ilma stabiilsuseta ei saa meile mingit ümberehitus- ja rekonstruktsiooniprogrammi eh, eh, korraldada. Euroopa Liit on pumpanud Afganistani eh, kaheksa miljardit eurot kahe tuhande esimesest aastast ja eriti see suurt midagi muutnud ei ole, kas meil on mingi tees te, teada, kui palju see raha on lihtsalt hukka läinud? me peame oma plaanid ähm, Äh, siis kohaldama rahvusvaheliste muude plaanidega Afganistani ja Pakistani osas. tänan, härra Van Orden, äh, proua Ernst, üks minut. tänan. täna kaheksa aasta pärast me arvatavasti kõik saame teada, et endine äh, sõjalisele jõule tuginev strateegia on läbi kukkunud Afganistanis ühest küljest oli meil sõjaline operatsioon ja puudulikke tsiviilühiskonnale eh, suunatud tegevus ja eh, need on kõige olulisemad sõnumid, me peame radikaalselt oma strateegiat muutma ehk taganema sõjalistest operatsioonidest ja keskenduma hoopis tsiviilühiskonnale. nelikümmend protsenti afgaanidest on töötud, paljud neist elavad vaesuses, neile ei ole piisavalt haridust, sotsiaalseid küsimusi peaks eelistama ja äh, tuleks muuta ära ka kõik äh, tegevusideoloogia, pöörata tähelepanu põllumajandusele ja endised Talibani võitlejad tuleks integreerida tsiviilühiskonda Ehm, kell on juba peaaegu kaksteist, eh, viimane hetk on tegutseda. aitäh, härra Ernst, poolteist minutit. proua president, eh, lubage mul öelda paar sõna selle keerulise olukorra kohta. Eh, kõigepealt, kõigepealt peaks küsima, miks me Afganistani läksime. meie eesmärk oli saada lahti Al-Qaeda kaubanduskettidest ja äh, Al-Qaedast ja äh, siis äh, ebastabiilsest olukorrast äh,, olukorrast. teine kommentaar, kas see meile meeldib või mitte, lääneriigid, väed, mis on paigutatud Afganistani, neid tõlgendatakse ikkagi okupatsioonivägedena, neid ei peeta sõbralikeks vägedest ja see on tõsiseks takistuseks, mille tuleb mõelda Need, kes on kohapeal käinud, teavad seda. Äh, praegune olukord on äärmiselt kooruline. kahe tuhande neljandal aastal sai Afganistanis Kabulis päeval tänavatel ringi jalutada, praegu on see linn, kus tänavatel ringi liikuda ei saa. vanade meetodite rakendamine tähendaks seda, et me lihtsalt vaatame oma ebaõnnestumisele silma. Al-Qaidat ei ole õnnestunud eh, elimineerida ta see on tegelik olukord, me peaksime äkki hoopis lahkuma, seda me ka teha ei saa, sest selle läbi jätaksime riigi kaosesse. ehk meil on seal väga mitmeid tõsiseid järelemõtlemiskohti, kõigepealt peaksime Afgaani elanikele, kodanikele andma kätte nii-öelda võtme ja Taliban on teadaolevalt väga eh, suuri piiranguid sätustab, tuleb sotsiaalset olukorda ka vaadata ja vaadata, kas Euroopa kriteeriumid üldse on rakendatavad Afganistanis või mitte. küsimus on tunduvalt keerulisem kui ainult sõjaline operatsioon ja sellega seondub me peame äh, otsustama, mida edasi teha. aitäh ja nüüd annaksin sõna proua Koomesile, üks minut, palun nõukogu ütleb, et olukord Afganistanis ja Pakistanis avaldab otsesest mõju Euroopale. see on peamine sõdum, sõnum, mille peame edastama eurooplastele, rääkides nendega äh, julgelt ja ausalt. selles mõttes tervitan Euroopa Liidu tegevusplaane Afganistani ja Pakistani jaoks, mis kutsub üles tõsist äh, programmi looma äh, selleks, et toetada kõiki Afganistani valitsuse tasemeid. vaid ühised jõupingutused Euroopa tegevusel Afganistanis võivad anda panuse selleks, et e-, eelistatakse üles riik, mis on vaja vajalik selleks, et lõpetada sõda ja äh, liiga vähene areng. ei saa äh, hüljata Afganistani. rahvusvaheline äh, sõjaline ja tsiviilkohalolek on seal vajalik veel aastaid ja aastaid. mina lõpetaksin väljendades omapoolsed sügavat vastumeelsust selle suhtes, kuidas Prantsusmaa tõi oma jõud sellest sõjakoldest ära suur aitäh, proua Komes. ja nüüd sõna härra Putikohverile üheks minutiks. proua. kui me ei suuda tegelikult mõista olukorda Afganistanis ütlen sellele, eh, ütlen seda teile, proua Ashton, te ütlen, et, ütlete, et riik on täiesti valmis eh, õpetama välja politseid, OIPOL-i missioone, kas me oleme tegelikult pühendunud? me ei saa isegi neljasadat eh, politseinikku kokku. päris kindlasti on see naeruväärne. kas me tõsi, räägime tõsiselt, kas me mõtleme seda, mida me ütleme? isegi kaks aastat tagasi Euroopa julgeoleku äh, ülevaade tegi järelduse, et väga madal politseitreenerite arv äh, seab kahtluse alla Euroopa pühendumise. miks me ei finantseeri neid äh, välja õpetatud politseinikke, et nad ei läheks sõjalordide või Talibani juurde, see ei oleks väga kulukas, aga oleks väga efektiivne. minul on mulje, Lady Ashton, et Euroopa siin on küll palju kenasid sõnu, aga on häbiväärne näha, millised on meie teg-, eh, tegelikud teod. aitäh äh,, härra Kaaler, poolteist minutit. suur aitäh, president. pealkirja on uus tegevusplaan Afganistani ja Pakistani jaoks, aga see, mida tutvustati, tundus minule vaid olevat kaks erinevat tegevusplaani, mida tutvustati üks teise järel mida öeldi mõlema, mõlema riigi kohta, on asi, mida saan toetada. Afganistanis oleme loodetavasti õppinud mineviku vigadest ning kohandame oma poliitikaid ja struktuure. Pakistanis mul on hea meel näha, et uut poliitikat nähe, nähakse minu eelmise valimisvaatluse raporti äh, võtab seda arvesse. mul on hea, äh, ma väga loodan, et soovitused äh, integreeritakse meie poliitikasse, mis puudutavad neid riike. me kuuleme nõukogust ja komisjonist, aga ma tahaksin selgemalt aru saada, milline on ühine strateegia mõlema riigi jaoks, sest minu arvates see, mida me siin näeme, on see, et meil on tuhat kilomeetrit piiri ja seda ei ole võimalik kontrollida kummaltki poolt poliitikad, mida teostatakse ühel või teisel pool piiri, äh, avaldavad mõju ka teisel poole piiri. kuidas me ühe, äh, ehitame üle struktuure nendes riikides, kuidas tahame luua dialoogi kahe riigi vahel? kuidas tahame kindlustada seda, et meie poliitikad äh, leiavad ka vastuvõttu kohalike seas, meil on vaja vastuseid neile küsimustele ja loodan, et saame need ka kätte. aitäh! härra Kaaler äh,, härra Pasku, üks minut. aitäh, proua president. tegevusplaan Pak-, Afganistani ja Pakistani äh, kohta, mis möödunud aasta oktoobris vastu võeti, on tegelikult hea see paneb paika rahvusvahelise kogukonna kohustused, Euroopa äh, formaalselt toetab Afganistani, sama on ette nähtud USA puhul ähm, julgeolekusektoris, see tähendab, et USA väed loovad olukorra, kus lõpuks saaks vastutuse anda Afganistani vägedele aastal kaks tuhat üksteist, kui hakkab USA väljumine riigist, isegi kui Euroopa Liit ja USA-l on ühesugused eesmärgid, nimelt luua tingimused, et Afganistani riik saaks võtta vastutuse oma asjade eest, siis ajaline raamistik nende eesmärgide saavutamiseks on hoopis teine on vaja saavutada piisav julgeolek aastaks kaks tuhat üksteist, samal ajal kui riigi ülesehitamine nõuab palju-palju rohkem aega. küsimus on, oletagem, et piisavat äh, julgeolekut ei saavutata aastaks kaks tuhat üksteist või see äh, langeb taas peale seda, kui USA välja läheb, kas Euroopa Liit kes on seotud riigi ülesehitamisega, on ta valmis ka julgeolekut pakkuma, seda ülesannet täitma, ma arvan, et mitte ja siis on meil ka probleem, aitäh! aitäh ja härra Milamon, poolteist minutit. aitäh. on hea näha, et Euroopa Liit on tugevdamas oma tegevusplaani, ma tahaksin rohkem teada finantseerimise poole pealt äh,, poolt aga äh,, kuidas finantseerida Afganistani plaani? teine oluline aspekt selle riigi jaoks on Londoni konverents. näeme, millised on liikmesmaade tegelikud äh, teod ja kuidas, kui pühendunud on asjale Afganistani valitsus, nemad peavad tegema väga palju, võideldes narkokaubanduse, korruptsiooniga, mind natukene paneb muretsema, kui me loeme seda, mis ajalehest kirjutatakse. president Karzai kõne eile korruptsiooni kohta on täiesti murettekitav Äh, president Obama otsus suurendada vägesid veel kolmekümne tuhande võrra on taaskord julgustav faktor. meie, eurooplased ja ameeriklased peame töötama käsikäes väga tihedalt. see, mis siin kaalul on, ei ole vaid Afganist, afgaanlaste vabadus ja julgeolek, vaid kogu regiooni stabiilsus, kaasa arvatud riigid nagu näiteks Pakistan. ning on oluline see ka meie enda julgeoleku jaoks tänu äh, Al-Qaeda situatsioonile mis puudutab ülejäänud, siis see puudutab äh, olukorda kogu Afganistanis, me ei saa läbi kukkuda, aga me vajame oma kodanike toetust. ja selleks, et oma kodanike toetust saada, peame olema läbipaistvalt ja selgelt neid väljendama, me peame aru saama, millised on need riskid, millega meie kaasmaalased silmitsi seisavad Afganistanis. aga me peame näitama ära ka, et see on niivõrd oluline, et me läbikukkumist ei saa endale lubada, nagu ma ütlesin, siin on kaalul ikka väga-väga palju. härra Brock, poolteist minutit. mina olen Afgaani, eh, minu üks Afganistani sõber ütles kunagi, et väga hea, et lähes marssis Afganistani sisse, aga pidage meeles Afgaani ajaloos iga riik, mis sinna on jäänud rohkem kui eh, aastaks, on muutunud ise olukorra vangiks. seda ütles ta aastal kaks tuhat üks ja tal on täiesti õigus. Taliban Talibanil on rohkem kui kaheksakümmend protsenti maast praegu enesekontrolli all. ja nüüd kuuleme, et Euroopa Liit ja USA kaitseministrid ütlevad, et seda sa- äh,, sõda võita ei saa. kui riiki kontrollida ei ole võimalik, siis ei saa sundida seda muutuma ka demokraatlikuks riigiks, kui seda ei saa valitseda keskusest. mida siis teha? keskendume sellele et Talibani terrorism saada kontrolli alla ja lahkuda sealt või mida siis? nagu härra von Orden ütles, ta rääkis uuest tegevusplaanist, kuidas see peaks kokku käima üldise, üldiste strateegiliste eesmärkidega. ja see on vajalik, me peame koordineerima oma tegevust Obamaga, tema plaanidega selleks, et taastada stabiilsus Afganistanis ja Pakistanis eelkõige peame hoidma silma peal riigisisestel arengutel. ma ei ole iialgi näinud olukorda, kus väline sõjaline surve ja politsei väljaõpe, nii nagu Afganistanis see praegu toimub, et see viiks äh, tegeliku võiduni ideoloogilises sõjas. aga jälle, ajalugu õpetab meid ikka ja jälle ja me oleme väga, ma olen väga mures selle pärast, mida, millega me tegelikult tegeleme. me tegelikult saeme oksa, millel isti-, istume meil on vaja üldplaani eh, selleks, et viia oma väed välja ja samal ajal võita terrorism. aitäh, härra Brock ja nüüd annan eh, sõna eh, vabaks mikrofoniks, catch the eye protseduuriks. paljud kolleegid on sõna palunud ja ma tõesti palun, et te piirduksite ühe minutiga, nii et me saaksime nii paljudele sõna anda kui võimalik, palun. suur tänu, proua president julgeolekuolukord olukord Afganistanis on hiljuti oluliselt halvenenud, kuivõrd terve riigi üle puudub kontroll. osad äh, piirkonnad on täiesti hõimujuhtide võimu all ja mitte rahvusvahelise üldsuse kontrolli all, seda juhtub ka suurtes linnades. ISAF-i väed üritavad äh, kodanikke kaitsta, kuid sellegipoolest on siis selliseid äh, taskuid üsna palju. see mõjutab muidugi tervet riiki, on täiesti selge, et sellised riigid nagu Ameerika Ühendriigid ja ja teised äh, liitlaste esindajad ei saa praegu oma vägesid välja viia. tuleb leida poliitiline ja sõjaline lähenemine, mis oleks äh, teineteisega kooskõlas ja leida ka regionaalne lähenemine nii Pakistani kui ka Afganistani jaoks Euroopa Liidu tegevuskava on väga suur samm edasi julgeoleku toestamiseks ning võimekuse suutmise väga raske ülesanne võib nüüd pihta hakata, inimõigused, sotsiaalmajanduslikud arendused ja nii edasi on kõik olulised. suur tänu, äh, härra Šemke. Äh, suur tänu, proua president proua president, suur tänu, et te mulle sõna andsite, minu arvates on tegevuskava täiesti õige, sellepärast et see eh, parandab elandustingimusi sealsele elanikkonnale, mis puudutab aga edusamme julgeoleku osas. see mõjutab muidugi samuti elamustingimusi ja loomulikult on nii, et elamistingimused äh, Ehm, ja nende kvaliteet muudavad ka, puudutavad ka julgeolekut. minu arvates peaksime tegelema, mm, olema efektiivsemad, eh, juhul kui me sooviksime Kesk-Aasia riikide toetust. seetõttu kutsun teid üles ja proua Ashtonit ja minister Malmströmi eh, sõlmima sidemeid Venemaa ja Tadžikiga, need on need riigid, kes saaksid toetada eri eriti logistika ja transpordi omas. see oli kõik, aitäh. härra Karim. president. täna päeval on terrorirünnakud igapäevaseks nähtuseks nii Afganistanis, Pakistanis koolid, kaubanduskeskused, linnakeskused, isegi sõjaväekeskused on äh, rünnaku all. Pakistani sõjavägi on suutnud äh, Afganistanist äh, tulevaid mässumeelseid välja, väljas hoida oma riigist, kuid minu küsimus on see, kust need terroristid oma relvi kogu aeg saavad. on väga lihtsameelne väita, et tegemist on Pakistani siseküsimusega, see on palju keerulisem keerulisem problemaatika. minister Malmström täiesti õigesti rääkis regionaalsest koostööst. läbi uue kõrgema esindaja äh, rolli on meil nüüd võimalik rääkida Pakistani naabritega, et julgustada neid aitama äh, Pakistanil üle saada sellest äh, raskest ajast. Pakistani ja India vahel tõesti usaldust ei ole. mina toetan nende kahe riigi Äh, teineteisele lähendamist, on selge see, et mitte mingisugust lähenemist ei ole ja kui Kashmiri võtmeküsimus ei lahene, siis ilmselt mingisuguseid edusamme ka loota ei ole. suur tänu, härra Karim, nüüd äh, härra Vaiele äh, suur tänu, proua president. Afganistani tegevuskava on minu meelest äh, vägagi mõtestatud kava, kuid seda ainult siis, kui see rõhustab, rõhutab Euroopa mm, lähenemist, ühtse Euroopa lähenemist. me oleme Afganistanis äh, juba jõuliselt sekkunud ja me ei saa ainult äh, tegutseda enam selle nimel, mida lääneliitlased meile peale suruvad oluline on see, et see tegevuskava keskenduks kõigepealt eh, tsiviilalgatustele. minu meelest on käes aeg mm, selleks, et eh, ütelda lahti eh, unelmatest, et, et võit tuleb läbi sõjaliste meetmete, see ei ole võimalik, kui kohalik elanikkond teiega ühes paadis ei ole. kui nad endiselt Talibanis näevad võimalikke juhte ma tõesti tahaksin, et leitaks regionaalne lahendus, et Afganistani naabrid ka oleks kaasatud meie jõupingutustesse, sellepärast et eh, see oleks väga oluline, härra Donjon. suur tänu, väga palju räägiti juba Afgast-, Afganistani tegevuskavast, kuid kahetsusväärne on see, et eh, ei ole rõhutatud eh, EUPOL-i missiooni ja NATO eh, missiooni vahelisi suhteid. meil on EUPOL-i missioon siis kohapeal ja nende sil-, probleemid eh, logistiliselt on seotud otseselt sellega, et puudub koordineerimine NATO-ga. seda teemat tuleks minu meelest rõhutada, see on tõsine probleem. nüüd Afganistani eh, krooniline ebastabiilsus on ohuks nii tervele regioonile, kuid muidugi eh, Afganistanile konkreetselt endale. meil on vaja ühiseid jõupingutusi selle riigi endaga selleks, et stabiliseerida olukord riigis, et terrorismile vastu astuda ning eh, alati on ju teada olnud kõigile, et Talibanil on äh, ülejäänud regiooni äh, islami äärmuslastest organisatsiooniga väga tihedad suhted paigas. suur tänu. Äh, ja Lastra Cortes, palun järgmisena. härra Cortes härra Cortest ei ole ja seega saab sõna proua Gretu. suur tänu, president, üle kaheksa aasta oleme tohutuid vahendeid suunanud äh, sõjatandrisse äh, riigis, kus äh, nii paljudki suured impeeriumid on pidanud ennast tunnistama kaotajateks Äh, Nõukogude, Nõukogude Liit ka kaotas palju inimesi kaheksakümnendatel aastatel seal, kuid täna näeme siis riigis seda, et äh, mooniseemnetega kaubeldakse, naiste õigused on maha surutud ja meil ei ole mitte mingisugust äh, edu võimalik välja tuua, me peame vägivalla vastu võitlema piirkonnas, meie sõjaline sekkumine peab olema tõhusam ja me peame rohkem pingutama ka selle nimel, et Afganistan demokratiseeruks lisaabi Afganistani suunas äh, tähendab seda, et äh, me investeerime Euroopa enda julgeolekusse ja me peame andma parima selleks, et olukord äh, normaliseerida ja tagada kodanike julgeolek. suur tänu ja sõna on härra Borisele, ütleb härra president. suur tänu, olukord Afganistanis on hetkel tõesti kõige olulisem probleem, millega me oleme silmitsi rahvusvahelisel tasandil, eriti Euroopa Liit. eriti pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist. ma teeksin kolm märkust, väga ambitsioonikas ähm, kaheaastane plaan Al-Qaeda vastu võitlemiseks, äh, seda on vaja, see eeldab seda, et et äh, et Talibaniga tuleb ka koostööd teha. suhted Indiaga tooksin välja ja veel selle, et tsiviilühiskond tuleb samuti Afganistanis integreerida, tegemist ei ole haritud äh, elanikkonnaga, kolmkümmend aastat on äh, selles, et äh, kolmkümmend aastat on need jäänud harimata, see tähendab seda, et neil on vaja nii majanduslikku abi kui ka sotsiaalabi ja abi õigusriigi sektoris, nii et põhimõtteliselt me oleme silmitsi olukorraga, kus haridusse tuleb rohkem investeerida. suur tänu. ja viimasena härra Ehrenhauser, kes jääb kahjuks ka meie viimaseks kõnelejaks suur tänu. ka mina olen äh, Iraani delegatsiooni liige ja ütleksin, et mõnda aega tagasi Euroopa Parlamendis äh, peeti arutelusid Iraani Brüsseli suursaadikuga ja räägiti sellest, miks äh, Iraanis on surmanuhtlusi määramisi neli korda rohkem Äh, olnud pärast seda, kui ametisse asus uus president äh, ja räägiti ka äh, narkokaubandus sest Iraani ja Afganistani vahel ja see tuleks minu meelest ka arvesse võtta meie tegevuskavas, selline tegutsemine ja suur tänu ja proua Malmström, teil on sõna. suur aitäh, nõukogu on tõesti väga tänulik selle eest, et Euroopa Parlament on selle küsimusega nii palju tegelenud, ma vastan mõnele küsimusele, härra Kassoliides tegevuskava arvestab regionaalse perspektiiviga, see on täiesti keskne lähtekoht ja see töö, mida Euroopa Liit teeb, keskendub väga palju heale haldustavale õigusriigi põhimõttele ja on selge, et Afganistan ja Pakistan vajavad veel tuge väga pikka aega Afganistanis oleme me piisavalt tähelepanu pööranud ka narkootküsimusele, nii et toetus selles osas on olemas, ka tehniline abi on olemas ja see peab jätkuma. selles osas on muidugi kõige olulisem see, et me toetaksime Afganistani valitsust suurema heaolu loomisel ja ähm, toetaksime siis kohalikke valitsus. aga koordineerimine ei ole olnud piisav, see on Euroopa Liidu jaoks probleem ja seetõttu ongi väga oluline, et meil nüüd see plaan paigas on. Rootsi eesistujana on sügisvältel väga palju tööd teinud, et koguda andmeid selle kohta, kes teeb mida ja need andmed kokku viia. nii et nüüd meil on parem ülevaade ja me ootame põnevusega ka teie raportit, et me saaksime selle tööga edasi minna ja jätkata koostööd ka väliskomisjoniga. härra Tanžanile ütleksin, et EUPOL on väga oluline osa koostööst ja on oluline Afganistani valitsusele ka tsiviilpolitsei seisukohalt, ka seal peab juhtimine olema paigas. EUPOL-i tunnustavad kõik nii afgaanid, äh, Ameerika Ühendriigid kui teised osapooled ja seal on ka mitmeid rahvusvahelisi ähm, siis äh, koostöötajaid. meil on vaja sinna neljasadat inimest äh, ja praegusel hetkel käivadki jõupingutused, sest me soovime, et kõik liikmesriigid selles osalevad. EUPOL eh, toob eh, kaasa tegevuse kuues strateegilises valdkonnas, me eh, loodame, et see toob kaasa ka lisaväärtusi, näiteks uurimine, siis vaidlus korruptsiooni vastu ja inimõigused sooste äh, võrdõiguslikkus. Need on meie prioriteering, prioriteetsed valdkonnad ja NATO aitab kaasa ka oma koolitusvahenditega, mis omakorda koostööd tõhustab. ja lõpetuseks, äh, lugupeetud president, tegevuskava on äärmiselt oluline selles mõttes, et äh, jälgida, et Euroopa Liidu ressursse kasutataks paremini ja koordineeritumalt. nüüd me peame vaatama, et kõik head ideed ellu viidaks äh, läbi regionaalse perspektiivi, läbi omavastutuse Afganistani ja Pakistani valitsuse poolt ja et meie poliitilised prioriteetid, õigusriik, demokraatia ja inimõigused oleksid keskpunktis Euroopa Liit on väga oluline partner, aga seal töötab ka teisi osa osapooli ja me peame tegema koostööd. me ootame põnevusega konverentsi, kus härra Karzai äh, paneb oma plaanid paika ja me saame oma toetust pärast seda suurendada. Euroopa Liidu toetus on pikaajaline, see on ka pädev ja need on need signaalid, mida me peame andma. see on pikk protsess, väga ulatuslik töö, mis meid ees ootab. ja seepärast peab Euroopa Liit olema kaasatud sellesse piirkonda ehm, pikaajaliselt ehm, ja seda ka laste ja naiste pärast, mida paljud parlamendiliikmed on nimetanud. aitäh, nüüd on sõna proua Ashtonil. aitäh, president, vaid mõned põhilised punktid, mida tõstatasid lugupeetud parlamendiliikmed olles nõ-, olles nõus eesistujaga, mis puudutab narkootikume, mida me püüame teha, on töötada välja põhjalik, kõikehõlmav äh, reaktsioon, see puudutab nii maapindade arengut, äh, sotsiaalseid teemasid ja loomulikult seaduste ülemuslikkust. hästi oluline lahendada seda ära kõikidest erinevatest aspektidest lähtus. ma olen nõus liikmetega selles mõttes, mis puudutab, kui täht-, seda, kui tähtsad on tsiviilteemad. me oleme oluliselt edasiminekut saavutanud, ma tean, et parlamendiliikmed on selle pärast mures, aga üks näide, aastal kaks tuhat tuhat kaks oli meil eh, tervishoiu eh, kasutamise toetus umbes, umbes seitse protsenti eh, elanikkonnast oli nõus seda kasutama, täna on see kaheksakümmend kaks protsenti. võin tuua teisi näiteid, aga see on väga jõuliselt näitab, et see, mida me teeme, on, me, mis on see, mida me teeme ja tõepoolest, et see on efektiivne ja see on kohalikult aktsepteeritav ja see on oluline, oluline osa sellest, mida me teeme, selleks, et toetada lapsi ja loomulikult ka selleks, et Äh, õpetada äh, täiskasvanuid, eriti kutseõppe mõttes. politseikoolituse fondid, neid rahastatakse ja fina-, äh, hallatakse väga hästi ÜRO ja Maailmapanga kaudu, liikmed, liikmesmaad saavad vahearuande mina sain viimase kahe tuhande üheksanda aasta kohta ja see selgitab väga selgelt ära, tead täpselt ära, kuhu läheb raha, mida kulutatakse, kuhu ja mida me soovime sellega saavutada. aga olen nõus, et me peame olema efektiivsemad, äh, selleks on alati ruumis ja minu üks äh, väljakutseid on tuua kokku see, mis reaalselt kohapeal toimub, et see oleks koherentsem, efektiivsem ja paljud kolleegid on rõhutanud vajadust äh, hoolitseda selle eest, et me täidame oma kohustusi EUPOL-i ees mainiti ka koostööd eh, NATO-ga, NATO peasekretäriga on üks kokkusaamine juba olnud ja kindral McChrystaliga ja välisminister Clintoniga ja selleks, et rääkida Afganistani eh, üle, nii et me juba loome dialoogi Londoni konverentsi jaoks selleks, et saada täpselt milli-, aru, milline on olukord koha peal ja nagu on öeldud, regionaalne aspekt regionaalaspekt on ülioluline. me vajame siin regionaalset koostööd, siin on väga palju asju käimas, väga praktiline töö, äh, kaubandusalane koostöö, mida iganes, aga ma olen absoluutselt teiega nõus, et me peame sellega ka enamat tegema. Londoni konverents on järgmine oluline tähis jaanuaris kakskümmend, kakskümmend kaheksa jaanuar kaks tuhat kümme, puudutab julgeoleku küsimust, äh, riigihaldust, sotsiaalmajanduslikku arengut, regionaalset arengut, üliolulised teemad ja lõpuks, härra president, teemad, mida ma olen välja toonud, on siis tervishoid, äh, haridus, majandusareng, kaubandus ja inimõigused, kõik need teemad, muide, mille suhtes mul on üsna palju kogemusi. aitäh teile kõigile, sellega antud debatt ka lõpeb. järgmine punkt, nõukogu ja komisjoni äh, avaldused Valgevene kohta ja esimeseks kõnelejaks on proua Äh, Malmström nõukogust, teil on sõna.